Yes, friends, uh, we start the meeting. You are welcome. head sõbrad, alustame koosolekuga, tere tulemast meie terve päev kestvale koosolekule ja esimene päevakorrapunkt, kas me saame lähtuda päevakorrast? suurepärane. Lähme teadaannete juurde. tõlkerežiim katab kõik eh, keeled, välja arvatud soome, bulgaaria ja horvaadi keele. meil on ka külastajate rühmi kahekümne viiendal aprillil ehk siis täna. Elmar Brock on kutsunud kolmkümmend külalist Belgia noorte diplomaatia organisatsioonist, nad tulevad meile külla pärastpoole Harri Paloma-Lopes on kutsunud kakskümmend ähm, transporditöötajate föderatsiooni liiget, nad tulevad äh, ka täna siis meie komisjoni selleks, et häälida, äh, jälgida ähm, transpordihääletust. proua Morin Chartier kutsutud rühm tuleb siia töötajate lähetamise direktiivi hääletamise ajal neljas päevakorrapunkt meil on muudatus päevakorras kuueteistkümnendast kuni seitsmeteistkümnendast toimuv koosolek on viidud neljateistkümnendast neljateistkümnendale, viieteistkümnendale maile. lähtudes uuest päevakorrast ka konkreetsed arvud. esmaspäeval viisteist kuni kaheksateist kolmkümmend tööhõivekomisjoni koosolek teisipäeval, viieteistkümnendal mail kella üheksast kuni kaksteist kolmekümneni, neliteist kolmkümmend kuni kaheksateist kolmkümmend, samuti meie komisjoni koosolek. viies päevakorrapunkt, teavitame teid, et äh, toimub erakorraline koosolek kahekümne neljandal mail, arvamuste vahetus asepresident Dombrovskisega struktureeritud dialoogi küsimuses ning volinik Thyssen'iga, mis puudutab Euroopa äh, Tööhõivameti ELA käsitlus ning arvamuste vahetusele järgub äh, hääletus äh, struktureeritud äh, töö äh, osas ja lisaks ka ELA siis äh, töötuba pärast seda. nii palju teadaanneid, kiidame heaks päevakorra, protokollid ähm, märtsikuust, palun. härra Becker, suur tänu. mul on üks väike palve kas ma võiksin saada vastuse küsimusele, kas saate kinnitada, et kabotaaž on tänases hääletuses sees? Eh, jah, ütleb proua esimees, aitäh. ja liigume edasi viienda päevakorrapunkti juurde, mis puudutab sotsiaalse statistika määruse eelnõu mida me käsitleme mm, institutsioonide vahelistes läbirääkimistes, see puudutab kahte käivad äh, läbirääkimist sotsiaalstatistika määruse eelnõu ja raportööriks on härra Metsris, see toimus kahekümne seitsmendal märtsil ning kaasseadusandjad tutvustasid oma äh, seisukohti ning leppisid kokku töökavas kolm kohtumist äh, tehnilisel tasandil ning teine kolmepoolne kohtumine leiab aset homme pärastlõunal. teine raport puudutab äh, ametite määruse läbivaatamist, mis puudutab äh, dialoogi, mis leidis aset eile, lisaks minule parlamendist oli kohal ka Hans Ander, kes on ZFOP raportöör, äh, härra Kalve Šambon, äh, Eurofondi raportöör ja härra Ots, kes on Euroopa Liidu OSHA raportöör. ja me oleme otsustanud äh, käsitleda mitmeid teemasid järgmisel kolmepoolsel kohtumisel, kahekümne teisel mail, mida meil ei olnud võimalik ähm, käsitleda eile kuna meil olid väga kirglikud teemad mitmetel muudel, muudes küsimustes. tehnilisel tasandil eeldame me edasiliikumist selleks, et ette valmistada kahekümne teise mai äh, tehni-, kolmepoolset kohtumist. ja nüüd lähme viienda päevakorrapunkti juurde, äh, personaalsete pensionide Euroopa raamistik ja annan sõna härra Beckerile, meie raportöörile aitäh, head kolleegid. see raport leiab käsitlust kolmes komisjonis. EKOn, IMCO ja, ja meie komisjon ja sissejuhatuseks võin öelda, et raportööride arutelud on olnud väga konstruktiivsed ja mitmetes küsimustes oleme me suutnud äh, laialdase konsensuseni jõuda. loomulikult on ka erinevaid ähm, lähenemisi ja täna tahaksin ma teile rääkida lähenemisest, äh, mida võtaksin mina siin meie komisjonis. ja tahaksin algusest peale öelda, et komisjoni algatus seoses selle toote väljatöötamisega on midagi, mis on erakordne, minu arvates tegemist on olulise sammuga edasi seoses ähm, sotsiaalarenguga Euroopas. ja ma toetan seda täielikult, mida me üritame siis saavutada, siin on mitmeid äh, prioriteete see, üks neist tähendab seda, et see raamistik peaks olema pikaajaliste säästude projekt. see puudutab hea sissetuleku tagamist pärast pensionile jäämist ning see peaks võimaldama noortel Euroopas kasu saada teatud äh, tagatistest vanas eas ja seega see, see, kuidas PEPA on üles ehitatud, peab olema väga läbipaistev ning äh, üle-euroopaline äh, lähenemine peab sisse jääma ka lõppraportis. me oleme veendunud, et nende toodete turu, turustamisel äh, peaks olema tehtud tihedat koostööd ka piiriüleselt ähm, ning on vaja tagada Euroopa ülene äh, esindatus, see peaks olema põhielement kapitalide tagamine Euroopa Liidus on põhimõte, mida on vaja täpsemalt ähm, defineerida. mina aga olen samas veendunud, et on väga tugev äh, aspekt siin, äh, kui on võimalik tagada, et pensioneid äh, toe-, tagavad äh, Euroopa Keskpank eh, Euroopa tasandil eh, tekitab usaldusväärsust eh, tagatis tulevikku vaatav lähenemine, turvalisus on põhielemendiks. me usume, et see raamistik võiks olla erakordne toode mitmetele Euroopa kodanikele, eriti nendes liikmesriikides, kus esimene, teine sammas ei ole hästi välja arendatud, pean siin silmas Ida- ja Lõuna-Euroopat, ja ka riikide, riikides, kus pensionisüsteemid on hästi välja töötatud, need raamistikud saavad olla täiendavaks sissetulekuallikaks, mis elu, elu, elatustaset äh, aitaks parandada. siin on väga oluline potentsiaal, see on nagu äh, vanavanemate kingitus oma lapselastele mis puudutab ähm, tulemusi pikemas perspektiivis, on mulle väga huvi äh, pakkuv. ma olen väga tänulik IPRS-ile kalkulatsioonide eest, mis on kättesaadavad ka dokumendis, äh, mille ma olen teile välja saatnud see näitab, et lähtudes prognoosist saame me lähtuda neljaprotsendilisest inflatsioonist neljakümne aasta jooksul ning kui vaadata varasemaid andmeid neljakümne aasta kohta, siis on sarnased andmed. nii palju, kui eh, noored maksavad neljakümne aasta jooksul, eh, saavutavad eh, säästud, mis on neljakümne tuhande euro ringis ükskõik millist kalkulatsioonimudelit kasutada, lähtudes erinevatest seonduvatest tasudest, siis kalkulatsiooni lõpuks on ikkagi tegemist mõistliku äh, tulemusega, arvestades kogunenud äh, kapitalist, kapitali. kui on nelikümmend tuhat säästetud siis äh, nelja protsendi inflatsiooniga arvestades on ikkagi äh, hea tasuvus äh, pikemas perspektiivis, mis tagab selle, et igasugune kapital, mis on investeeritud, ka kasumit teenib. muudatusettepanekutega on tõstatatud mõned küsimused Äh, raamistiku roll pensionilõhe lahendamisel naistele, kellel on olnud pause oma äh, karjääris, neile võiks soovitada seda, see oleks kindlasti noortele naistele väga kasulik äh, raamistik. tegemist on pikaajalise täiendava säästuplaaniga aga mõningatel juhtudel võib see olla ainus tõsiselt mõel-, äh, võetav äh, pension, mida nad saavad. maksustamise osas peaksime väga selgelt välja ütlema, et me ei saa seda üldsegi mõjutada, see ei ole midagi mõjutatavat, maksustamine ei ole Euroopa pädevuses aga samas on meil mõningaid äh, taotlusi, meil on vaja selget sõnumit meie komisjonilt äh, kõikidele liikmesriikidele, kes peaksid, ähm, kes äh, mingisuguseid maksusoodustusi annavad, mis sarnaste ähm, projektide puhul riiklikul tasandil on kaasaskantavus ja sellega seonduvad kulud ei ole äh, aktsepteeritavad, kui äh, see teenusepakkuja selles riigis ei äh, tegutse, ma ei mõista, miks teenusepakkuja ei, ei oma esindust koha peal, aga saab samas olla partnerluses kohapealse teenusepakkujaga. me eeldame, et teenusepakkujad äh, rakendavad mõõdukat ja õiglast tasu, ma räägin siin ühe koma viiest protsendist, mis võiks olla lähtealuseks ja seda ei tohiks ületada, me peaksime sellest pigem allapoole sihtima. PEP-ide läbipaistvus vajab tagamist ning iga teenusepakkuja peaks äh, tagama läbipaistvuse varasemaks kahekümneks aastaks. miks me räägime kahekümnest, mitte viiest aastast? me soovime, et üleüldine ajaperiood ka enne finantskriisi oleks aruandluses ära toodud ja see annab vajaliku teabe potentsiaalsetele tarbijatele teenusepakkujate äh, rahalise seisu kohta enne kriisi. lisaks on ka vaikimise sätet-, sätestus äh, sarna-, äh, standardprojekt ja ma arvan, et meie komisjonil oleks õigus taodelda, et vähemalt üks PEP-i projektidest äh, peaks olema vastavuses äh, nende lähtesätetega seoses kapitali tagamisega, mis rakenduks. ja kui sellele lisanduvad teised projektid teiste äh, lähenemistega, siis peaks see ka võimalik olema. ma arvan, et äh, see ei ole probleemiks, aga vähemalt üks selline lähtepõhimõte peaks olema tagatud head kolleegid, tulevastel nädalatel äh, paluksin teil esitada kõik muudatusettepanekud, see on teine mai, on tähtaeg nende esitamiseks. ja ma olen kindel, et me suudame jätkata koostööd äh, heas äh, Äh, tuules ka meie variraportööridega ja jään ootama kahekümne kaheksandat maid ja vastavat hääletust, aitäh! aitäh, härra Becker, selle sissejuhatuse eest ja järgmisena saavad sõna variraportöörid. Maria Arena sotsiaaldemokraatide fraktsioonist ei ole siin, kas teie asendate ta? seega proua Jungeerius. ma teda tegelikult otseselt ei asenda, aga Maria Arena on hetkel missioonil ja me oma fraktsiooni töörühmas veel käsitleme oma seisukohta selle ettepaneku osas. aga väga hea on äh, mul praegusel hetkel äh, reageerida nendele ettepanekutele jah, me oleme positiivselt meelestatud äh, selles osas, mis puudutab uute vahendite leidmist pensionilõhe sulgemiseks, sest vaesus äh, vanas eas tekitab meile muret me näeme, et eakate arv on väga suur Euroopas ning tegemist on kiireloomulise teemaga, mis süveneb. põhimõtteliselt äh, aga see on nüüd põhimõtteline lähenemine. me arvame, et esimene ja teine sammas peaks olema, peaksid olema kättesaadavad inimestele ja need peaksid äh, tagama piisava pensioni. aga Hollandis äh, on selle kohta vastav ütlus ehk siis äh, õigusloomet on väga palju erinevaid ja reaalsused on mitmekesised ja teatud seadused võivad olla põhimõtete ja reaalsuse takistuseks. vaadates seda ettepanekut, analüüsime seda, kas PEP-i puhul on tegemist täiendusega, et profileerida pensionisaajaid Euroopas see peaks olema täiendav, mitte asendav äh, meede. näiteks, mis puudutab esimest või teist äh, sammast ja vastavaid kavasid, äh, mingil määral liigume me isegi vales suunas, aga praegu oma perspektiivist lähtuvalt, mis ei ole täielikult ähm, Äh, arutelu, äh, mille osas ei ole arutelu täielikult lõppenud meie töörühmas, meil oleks vaja selget äh, sõnastust põhjenduspunktides, kus me ütleme, et mida me soovime mm, saavutada, mis on selle ettepaneku eesmärk, tegemist on täiendusega, mitte asendusega, esimese ja teise samba osas ja võib-olla võiks kuidagi seal sätestada ka seda, et äh, näiteks pärast viite aastat äh, peame analüüsima, kas see toimub, äh, toimib täiendava lähenemisena, kas tõesti noored naised kasutavad PEP-e näiteks kas FIE-d kasutavad selliseid mehhanisme selleks, et äh, saada äh, piisav pension äh, vanas eas. me peaksime oma eesmärgi selgelt sätestama ja lisaks ka ähm, tegema selle osaks ettepanekust, et mingi aja pärast me analüüsime, kas see ettepanek toimib või see pigem Äh, kuidagi äh, mõjutab esimese ja teise samba pensionikavasid ja kindlasti esitan ma selles osas ka muudatusettepanekuid. aitäh. järgmisena oleks pidanud sõna saama äh, härra Kirke, aga samas teda asendab proua McIntyre. aitäh Äh, proua Kerg ei saanud äh, siia tulla täna hommikul ja seega mul hea meel paar sõna öelda ECR-i äh, nimel. kõigepealt sooviksin ma tõesti tänada härra Beckerit selle arvamuse eest, ma, on väga hea meel, et mitmed teemad, mis nad sisse, sisse toonud ja laialdaselt sa-, üldiselt saame me tekste toetada, mõned asjad on väga positiivsed näiteks mis puudutab äh, seda täiendavat vabatahtlikku aspekti, on väga hea. ja ka see, et tegemist on pikaajalise toetusinstrumendiga, väga hea on see, et me julgustame inimesi säästma pensioni jaoks ja me tervitame seda osa ettepanekus lisaks sellele toetame seda, et on võimalik äh, lihtsustada ka piiriüleseid äh, tegevusi seoses pensionidega. muudatusettepanek üheksa rõhutab, et tegemist on uue täiendava vahendiga olemasolevatele pensionikavadele ja see on meie jaoks äh, tähtis valdkonnad, mis meile muret tekitavad, puudutavad maksuküsimusi. me ei toetaks mingisugust maksu, maksude harmoneerimist ja härra Beckeri ettekandes ta tõesti ka tunnistas, et maksuküsimused jäävad Euroopa Liidu pädevusest välja ma võtan äh, selle teadmiseks, äh, see otseselt ei puuduta seda komisjoni, aga tahaksin tõstatada selle ühe põhiküsimusena üldisemalt. aga aitäh tehtud töö eest ja minu arvates on see väga oluline ja ma arvan, et kõiki peaks julgustama öö, äh, oma pensionikavade täiendamist me just rääkisime ka nendest pensionisammastest, ka minul on oma tugevad tunded selles osas ja üldiselt oleme me ühel nõul üsna paljudes küsimustes. ja ma ei taha selle käsitluse raskusi siia debatti üle tuua ja ma arvan, et põhimõtteliselt tuleks seda toodet toetada ja kindlasti suudame igasugused raskused lahendada ja aitäh igal juhul härra Pekkerile. aitäh järgmisena saab sõna härra Kalve Šambon Alde fraktsioonist, palun. Thank you very much, madam chair. suur tänu. jätkan hispaania keeles. ALDE fraktsioon võtab suure rahuloluga vastu selle komisjonipoolse ettepaneku, mis, mille autoriteks on härra Dombrovski ja Katainen. sest sellel dokumendil on väga ülevaatlik ja äh, laiapõhjaline nägemus äh, olukorrast äh,, üritades leida lahendusi, praktilisi lahendusi äh, mis oleks teostatavad ja euroopalikud vaesuse vastu võitlemisel. praegu, kus Euroopa eh, solidaarsus on vähenemas, on see väga hea uudis. meie jaoks on see ettepanek väga positiivne, väga hea ning eh, see eh, väljendab meie soovi, et, et see temaatika leiaks lahendusi nii komisjonis kui nõukogus, meie ei kavatse eh, pidurdada tööd, toetame seda, samas aga oleme väga rahul härra Bakkeri eh, raportiga alus, töö alguse, alustuseks on see väga hea, see on väga positiivne, keskendunud eh, küsimustele, mis puudutavad tööhõivet ning mis äh, on siis kodanike kaitsmine, praeguste ja tulevaste pensionäride kaitse ning samuti ka ülekantavus, äh, muudatused, äh, nõuete jaotus ja täitsmine, pidev teavitamine, turvalisus, mille Euroopa annab Eh, eh, finantsinformatsioonile ja meil on eelkõige vaja tegeleda just tarbi, kasutajate teavitamisega ning eh, me ei hakka siin nüüd tehnilistest detailidest rääkima, sest need ei ole problemaatilised. tahaksime äh, rääkida artiklitest kahekümne, kakskümmend kolm, kolmkümmend neli autoriga, meil on mõningaid küsimusi seal, äh, mida esile tõsta, võib-olla on hea ka see, äh, see, et EKOn komisjonis raportöör Van Ilt äh, on samuti ALDE fraktsioonist ning sellega seoses jagab ta strateegilisi ja didaktilisi seisukohti selle teema kohta seega saame me eh, panna kokku teksti, mis meie jaoks aktsepteeritav sotsiaalmajanduslikult. kuid üks asi siiski on meie jaoks oluline ALDE fraktsiooniga, kuna see on Euroopa teema, ja kuna see on fakt, Äh, et äh, peame selle töö ära tegema olemasolevate vahenditega, tegemist ka samas finantstootega ning äh, vaidlusküsimuste lahendamine ja kontroll. seda peaks läbi EIOPAR, see on juba olemas, meil ei ole vaja seda Euroopa toodet taasriigistada, ei ole vaja luua ka mingisugust uut institutsiooni, sest neid on meil juba piisavalt seda ütleme me algusest peale, sest see võib, äh, võib olla äh, eriarvamuse küsimus, kuigi mitte tingimata, igatahes olen täiesti härra raportööri käsutuses, et et konkretiseerida ja tasakaalu leida erinevate taotluste vahel aga äh, pea, põhiline on see, et me kõik oleme nõus sellega, et me et see on hea toode ja selle eesmärgiks on selle toote kasutajaid kaitsta. aitäh teile! Thank you! aitäh! jätkame kuue NGL fraktsiooniga, Kostadinka Kuunema ei ole siin, aga kas keegi asendab teda? nüüd ma leidsin teid saalist üles. tavaliselt istute sealpool. palun, proua Kuunema Ευχαριστώ πολύ. Συνήθως εγώ κάθομαι πιο δίπλα στην πόρτα αυτό. Suur tänu. Esimees istun jah uksele veidi lähemal kui tavaliselt. Eelmisel pühapäeval saatis kuue delegatsiooni Sofiasse, kus toimus kohtumine poliitikute, akadeemikute, vabaühenduste ja ametiühingute esindajate vahel ja ma räägin seda sellepärast ja ma ei liialda, ma saan öelda, et kuulsime ametlikest allikatest sellest, kuidas suur hulk inimesi, kes on jäänud pensionile, nelikümmend kuus protsenti, saavad pensioni kõigest maksimaalselt sada kuuskümmend neli eurot ja seda tuleb siis pidada piisavaks pensioniks mõned inimesed saavad pensioni sada eurot, sada kümme eurot kuus. Kreekas on pension, pensionid vähendatud kakskümmend viis, kahekümne viiel korral ja kui me vaatame näiteks Rumeeniat ja teisi naaberriike, seal ei ole olukord kuigi parem. samal ajal arenenud pensionisüsteemidega riikides ei ole me näinud ka olulist pensionite suurenemist. kes sellise olukorra eest vastutab? selliste erapensionikavade, need on ette nähtud jõukamatele inimestele, kes jaksavad selliseid investeeringuid teha. inimestel on säästud, nad saavad äh, ka aktsiatesse investeerida. kahe tuhande kaheksanda aasta finantskriis on äh, neid inimesi ka hirmutanud, nüüd nad tahavad äh, turvalisemaid tooteid ja see on väga kena kingitus sellistele inimestele. komisjoni raport on aga üsna selge, soovitakse raha viia eemale kapitaliturgudest ja säästudest. ja me peame sellest rääkima, kas meil on piisav sotsiaalne sammas, et ka tavainimesed saaksid piisavat pensioni. kas neil on piisavalt põhjust sellise pensionisamba kasutamiseks? meie leiame, et see algatus, idee on, nagu ma juba ütlesin, katse veenda inimesi kasutama erapensionitooteid. ja tegelikult on siin probleemiks just teine sammas, mis peaks pakkuma piisavat pensioni ka avalikus sektoris, avaliku sektori poolt, seega meie ei ole selle ettepanekuga nõus, aitäh. Thank you uh,, the green. suur tänu, rohelisi esindab Jean Lambert, aga ma ei näe, et ta oleks kohal, kas keegi asendab teda? rohelistest ei ole kedagi. FTD, kas neid esindab keegi? FTD, tundub, et mitte. see tähendab, et ENF, proua Mälen, palun Merci, euh, madame la. suur tänu, proua esimees. jah, see teema tekitab väga palju küsimusi, sellepärast et tegemist on määrusega, mis puudutab äh, üle-euroopalist äh, toodet ja kui me tekstist õigesti aru saame, siis äh, ei tekita mingit, ei asenda kohustuslikku pensionit ega ka mingit täiendavat vabatahtlikut riiklikku pensioni täiendamist, tegemist on tootega, mis on täiendav lisaks alternatiividele. Te ütlete, et äh, see raha investeeritakse reaalmajandusse, miks mitte, tegemist on pikaajaliste toodetega, seda on hästi müüdud, aga põhimõtteliselt, kui lähtuda eh, investeeringute, investeeringute taasinvesteerimise püsivusest, kui need eh, tehakse VKE-de kaudu, kui eh, tagatakse ka traditsioonilised teenusepakkujad ja kui suur peaaegu institutsionaalsed kindlustuspakkujad paralleelselt saavad sellest tootest kasu, mis on justkui ähm, kaitse selleks, et vähendada makseid oma kohustuslikku süsteemi. aga meil on ka väga palju negatiivset öelda selle teema kohta. see puudutab Econit et kui Euroopa Liit justkui kuidagi analüüsib, eh, kuidas seda täpsemalt eh, nimetatakse, milline on see tulevik, ja lisaks sellele, mis puudutab eh, selle raamistiku kõiki parameetreid ja tegutsemisi, siis de facto lähtutakse konkureerivast süsteemist, aga samas on siin ette nähtud ka teatud amortisatsioon pensioni, pensionäride mm, kaitseks kroonilise töötuse laienemine ja muudatused meie ühiskonnas, ajutised töökohad piiratud ajaga töötajad, mis on just naistel, tekitavad väga palju äh, küsimusi. ja kes on äh, tõesti siis äh, need, kuidas nad saav-, suudavad seda täiendavat pensionit osta, juhul kui nad niigi on raskustes, kas ei ole nendele mõeldud, kellel on juba kindel pension või kes on rikkad ja ka mitmed muudatusettepanekud näevad ette ka maksuvaldkonna teemade käsitlemist. ja kui suur, suurtele kindlustusettevõtetele, kellel on juba monopol, tekivad täiendavad võimalused ja kui me näeme siin äh, ka sarnast lähenemist, nii nagu vaktsineerimise puhul, kõik need teemad tekitavad väga palju küsimusi ja meil on väga palju muudatusettepanekuid selles osas, aga igal juhul küsin ma endalt, kas Euroopa on see, kes peab käsitlema neid teemasid, mis on otseselt siseriiklikus pädevuses, aitäh. suur tänu annan taas sõna härra Beckerile, väga palju ettepanekuid ja kommentaare, mõned kriitilised noodid samuti seal nende seas. Yes. Herzlichen Dank. Äh, okay. Ja. Sorry, Mr. Pardon? Becker. Uh... Andeks, härra Becker. Keegi soovib veel sõna? Peña González. Proua González Peña, palun. Muchas gracias. Suur aitäh. Vabandust, et ma enne sõna ei teo- eh,, äh, küsinud. Ma olin enne teisel arutelul. ma tahaksin mõningaid äh, mõtteid välja öelda seoses PEP-iga ning leian, et minu meelest peab selgelt ütlema välja selle, et see ei ole mingisugune sotsiaalse kaitse meede, vaid lihtsalt jällegi äh, finantsturgudele uue toote loomine, pensionid peavad olema põhiõigus, et garanteerida äh, töö eh, elu lõppedes eh, eh, garanteerida õigus kvaliteetsele elule ja sellepärast meie arvame, et peame võitlema selle nimel, et riigipensionid oleksid suuremad. see on eratoode, mis, mille eesmärgiks on kaasata ka avalik-õiguslikud institutsioonid sellisele äh, Äh, selle äh, sellisesse tootesse lisatakse, on täiesti uskumatu, et äh, soovitatakse riikidele, et nad teeks jõupingutusi selleks, et nende pensionisüsteem oleks jätkusuutlik ja samas kavatsetakse riigi raha er, pumbata erapensionisüsteemi, millest saab uus kaup, uus toode. miks me ei looks Äh, avalik-õigusliku solidaarse pensionifondi Euroopas, mis äh, näitaks üles üle-euroopalist äh, solidaarsust, selle asemel, et mingit uut niši luua finantsinstitutsioonidele, me peaks selle asemel võitlema Euroopas avalik-õiguslike pensionite nimel. avaliku teenuse hävimine on nähtav mitmel pool Eh, kui eh, kohe, kui miski algusest peale ei toimi väga hästi, ütleme, et tuleb eh, erastada. minu meelest on tegemist taaskord sammuga selles suunas, ehk siis erasündsemissüsteemi juurde ning kärbime avalik-õiguslikke pensioneid, öeldes, et need ei ole jätkusuutlikud ja muudame põhiõigusest jällegi mingisugune uus turunišš, seega meie oleme selle üle toote, selle toote vastu Thank you. suur tänu ja härra Becker, palun. Äh, suur tänu, proua esimees. suur tänu ka kolleegidele. püüaksin vastata mõnele küsimusele, mis mulle esitati esmalt vastuseks proua Jongeeriusele mina leian, et esimene sammas peab igal juhul jääma prioriteetseks, see on esimene, milles pensionis lähtuda, seejärel teine sammas. kuigi see süsteem on, kui see süsteem on hästi välja arendatud ja toimib, nagu ka Hollandis, siis on see üsna tõhus piisava pensioni tagamiseks. ütlen taas väga selgelt välja, me räägime siin täiendavast pensionitootest, see on vabatahtlik toode. ning äh, kuulasin ära ka viimase kõneleja. ja muidugi peame me ka Euroopa tasandil endale teadvustama, et me ei saa äh, kuidagi mõjutada riiklike süsteemide esimest ja teist sammast, me ei saa seda teha Euroopa tasandil ja sellest faktist ei saa me ka kuidagi mööda. seega peaks olema tervitatav, et meil on selline kolmas toodete kategooria. kui meil on teatud riigid kus puudub tugev esimene sammas või teine sammas, siis selline üle-euroopaline toode saab täita selle tühimiku üsna positiivselt. aga ütlen ilma igasuguse kahtluseta, esimene ja teine sammas ei tohi jääda kõrvale, ei tohi jääda puudulikuks ja selle veendumuse juurde ma ka jään viie aasta pärast äh, hindamine, kuidas PEP toode toimib. see ettepanek on üsnagi teretulnud ning ootan ka vastavat muudatusettepanekut. suur tänu selle ettepaneku eest. suur tänu ka proua McIntyre'ile toetusavalduste eest. Nende toodete, mis puudutab nende toodete pikaajalisust, aga ka piiriülest iseloomu, see on väga oluline, suur tänu nende tähelepanekute eest. ning maksustamisküsimused. me ei saa mitte kuidagi omapoolset asjakohast panust siin teha, Euroopa pädevus puudub selles valdkonnas aga muidugi me sooviksime, et üle-euroopalisi tooteid koheldakse ausalt ja võrdselt härra Kalve Šambon, teie kommentaarid olid samuti positiivsed, suur tänu. meil on väga hea meel, et avaldasite positiivseid seisukohti, läbipaistvus, kaasaskantavus, turvalisus. hea meelega arutan kõiki neid küsimusi, millele tähelepanu juhtisite ning eh, mis puudutab seda, et Euroopa amet peaks teostama järelevalvet, jah, me ei taha ju luua uusi bürokraatiaid, bürokraatlikke struktuure, kui see pole vajalik. tänan nende ettepaneku just eest. kuue esindaja rääkis eh, juhatuse kohtumisest, eh, väga murettekitav pilt avanes seal seoses Euroopa pensionitega millest ei õnnestu katta isegi põhivajadusi. kahjuks ei saa Euroopa tasandilt otseselt sekkuda nendesse küsimustesse. Neid küsimusi äh, reguleeritakse Euroopa Liidu ja liikmesriikide vaheliste kokkulepetega. soovin südamest, et saaksime ka sellest aspektist midagi ära teha ning muidugi anname endast parima et see olukord muutuks. ma ei taha, et äh, erapensionitooted ohustaks kuidagi esimest või teist sammast. olen sellega täiesti nõus. proua Gonzales, jah, tegemist on turupõhise tootega, teil on õigus, aga siin on selge sotsiaalne eelis, sotsiaalne aspekt. püüdsin ka varem selgitada, et tõesti, see on kahetsusväärne, aga mõnes riigis ei pakuta kvaliteetset pensionisüsteemi ja kui sellised lõhed ja tühimikud on olemas, siis on nendest toodetest tõesti kasu miljonitele inimestele. NF-i esindaja rääkis pikaajalisest kestlikkusest, toodete jätkusuutlikkusest sellest, et äh, pakkujaid peaks olema rohkelt ka VKE-des seas ja kindlasti selle linnukese saame kirja. mitmed probleemid, millele tähelepanu juhtisite, ma ei ole päris nendega nõus, aga igal juhul palun esitage oma kommentaarid meile ja hea meelega arutan neid põhjalikumalt. pensionisüsteemi erastamine, see ei ole praegu kõne all fakt on see, et liikmesriigid vastutavad pensionisüsteemide korraldamise eest ning komisjoni ettepanekus ei püüta kuidagi pensionisüsteeme er erastada. seega suur tänu kõigi muudatusettepanekute eest, mille olete juba esitanud või soovite esitada määrame kindlasti ka variraportööride edasisteks kohtumisteks kuupäevad peatselt, kus saame arutada kõiki asjakohaseid küsimusi, aitäh! suur tänu, Natali Berger, komisjoni esindaja on samuti siin, kas soovite midagi lisada, palun? Thank you very much and suur tänu, soovin komisjoni nimel tänada raportööri toetuse eest ning tänan ka neid rahvasaadikuid, kes to-, võtsid sõna ja toetasid ettepanekut. täpsustaksin siiski mõnda punkti. esiteks, mis puudutab selle algatuse iseloomu, nagu härra Becker väga õigesti märkis, siis me ei soovi sekkuda sellesse, kuidas liikmesriikides pensionisüsteeme korraldatakse. see algatus äh, ei ole seotud sellega, kuidas riigisüsteemi esimene sammas toimib või see, kuidas toimivad äh, pensionifondid kahjuks, aga mitte kõigis liikmesriikides ei sa-, ei ole töötajatel ligipääsu tööandja pensionitele. seega selle algatuse eesmärgiks on luua vabatahtlik toode, mingisugust kohustuslikku harmoneerimist siin ei ole, mingit kohustust siin ei ole ette nähtud äh, ühelegi teenusepakkujale selliste toodete väljatöötamiseks. samuti puudub igasugune kohustus kodanikele PEP-tooteid kasutada. me soovime luua täiendava instrumendi, mõeldes nende kodanike peale, kes elavad nendes liikmesriikides, kus äh, erapensionitoodete pakkumine on äärmiselt madal. me püüame panustada ka sellesse, et lahendada pensionilõhe küsimused. see algatus peaks äh, soolise pensionilõhe küsimust leevendama, samuti mõtleme me Euroopa liikuvate inimeste peale, kuna tegemist on tõeliselt üle-euroopaliste pensionitoodetega, siis on võimalik ka nendel kodanikel, kes liiguvad Euroopa Liidus ühest riigist teise, jätkata sama erapensioni toote kasutamist. ning me mõtleme ka nende kodanike peale, kelle sissetulekud on madalad, kuna just ne-, neil peaks olema ligipääs lihtsale, läbipaistvale ja tõhusale erapensioni tootele me soovime, et neil õnnestuks säästa ka pensionieaks. eriti olulised on siin need inimesed, kelle sissetulek on tagasihoidlik. oleme väga tänulikud selle eest, et algatuse vastu on nii suur huvi ning ootame suure huviga äh, ettepanekuid algatuse parandamiseks, parendamiseks, meil on hiilgav koostöö ka EKONi meeskonnaga, IMCO meeskonnaga ja äh, tööhõivekomisjoni meeskonnaga ning hea meelega panustame ka omalt poolt selle nimel, et tulemus oleks äh, positiivne. me loodame, et Euroopa kodanikel on tulevikus ja peatselt ligipääs sellistele toodetele, aitäh! Thank you very much. aitäh. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on teine mai. lõuna Emplis võetakse vastu kahekümne kaheksandal juunil, Econis üheteistkümnendal juulil ning täiskogu hääletuse kuupäeva pole veel määratud suur tänu kõigile sõnavõttude eest, jätkame kuuenda päevakorrapunktiga. Euroopa Liidu üldeelarve aastaks kaks tuhat üheksateist ning volitus kolmepoolseteks läbirääkimisteks, arvamuste vahetus tööhõivekomisjoni raportöörina eelarve küsimustes on mul hea meel näha, et võitlus noorte tööpuuduse vastu on toodud esimese väljakutsena ja esimese prioriteedina eelarvejuhistes kahe tuhande üheksateistkümnendaks aastaks ning samuti tervitan seda rõhku, mis on pandud sellele, et tuleb parandada ettevõtlus- ja kutsealaseid oskusi kõigil tasanditel ning nagu kuuendas äh, lõikes äh, parlamendi resolutsioonis on öeldud, siis tõepoolest ootame suuremaid ambitsioone noorte tööpuuduse vastases võitluses. arvamuse eelnõus juhin tähelepanu üldisemalt sellele, et kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarve peaks panustama ka Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkide saavutamisele sotsiaal- ja tööhõive valdkonnas ning ka Euroopa sotsiaalõiguste samba edukale rakendamisele, eriti mis puudutab võitlust noorte töötuse ja pikaajalise töötuse vastu, aga ka suureneva ebavõrdsuse, sotsiaalse tõrjutuse ja vaesuse vastases võitluses. seoses sellega rõhutaksin, et kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarves tuleb käsitleda kõiki algatusi, eriti neid, mis käsitlevad äh, tööhõive küsimusi ja tööpuuduse küsimusi ja kui seda ei tehta, siis äh, õõnestab see Euroopa Liidu eelarvet. Euroopa Liidu tõsiseltvõetavus on äh, kaalul ja ma loodan, et lähtute ka läbirääkimistel sellest. samuti tuletan meelde ka ametite olulist rolli äh, Eurofond, EUOSHA, CDFOP ja nii edasi. viimastel aastatel on eh, nad eh, teinud väga suuri jõupingutusi ja parlamendi lõige kakskümmend, tuletaksin teile meelde, et aastal kaks tuhat üheksateist ei tohiks nende ressursse vähendada ning eh, lõpetuseks, aga mitte vähem tähtsana, mõned komisjoni liikmed hindavad äh, algatusi äh, lastega tagatis on äh, kõige olulisem siin, mis meelde tuleb ning juhin ka arvamuse eelnõus tähelepanu rakenduslikele aspektidele. parlamenti peaks regulaarselt teavitama, kuhu on jõutud rakenduse erinevates etappides äh, katseprojektide ja ettevalmistavate meetmete puhul ning äh, komisjoni kutsutakse üles äh, austama ka nende projektide äh, eelarvet, nii nagu eelarvekomisjon on selle heaks kiitnud. ning mis puudutab analüüsifaasi ja hinnangut, siis on oluline, et ettepanekud oleksid suunatud äh, komisjoni õigetele peadirektoraatidele. viimastel aastatel on meil väga kehvi kogemusi seoses sellega. ettepanekuid hinnatakse nimelt ainult tulenevalt äh, eesmärkide täitmisest, seega ma sooviksin, et iga ettepanekut põhjalikult analüüsitaks. Äh, kui seda tehakse ainult üldjoontes, siis sellest ei piisa. eelmisel aastal sattusid mõned kolleegid raskustesse, kui ettepanek käis läbi mitu peadirektoraati ja avastasime, et lõpuks äh, määrati sellele kehv äh, tulemus, ilma et seda oleks põhjalikult analüüsitud ja soovime, et kui on tehtud olulisi vigu, siis hindamises, siis äh, peaks ettepanekud uuesti analüüsima ja hindama. see oleks minu poolt kõik ja nüüd annaksin sõna raportöörile Biotile. on teil ehk mõned kommentaarid juba? suur tänu. tuhat tänu, esimees. tahaksin tänada komisjoni, et, et mind sellele arutelule kutsuti ning ka olulise panuse eest äh, äh, minu selleaastasesse töösse. Mm. olen täiesti nõus sellega, mida te ette panite tööhõivekomisjonist ning äh, on huvitav lugeda ka suuniseid järgmise aasta eelarveks, mida me kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal, eh, keda me ka märtsis hääletasime. olulised on siin sotsiaalsed punktid, mida arvesse võtta. meil on vaja sellist Euroopat, mis eh, kaitseks eh, sotsiaalseid põhimõtteid. kaks olulist märkust, mis puudutavad meetodit ja ka nagu te teate, Euroopa eelarve on äärmiselt jäik ning ei võimalda erilist fantaasiat kasutada ja uusi ettepanekuid välja pakkuda ning eh, piirdub sellega, et kasutatakse juba olemasolevaid eh, eelarveridu see ei takista muidugi liikmesriikidel nõukogudel, nõukogul uusi ehm, ettepanekuid välja käia, oleme sellest eelnevatelt, eelnevalt rääkinud. näiteks eh, see Euroopa Solidaarsuskorpuse osas, eh, kuid oleme veendunud selles, et meil on ikkagi vaja uusi eh, vahendeid, uusi eelarveallikaid. ei saa mõelda, et et me lihtsalt kuidagi olemasolevat raha venitame veel lõputult, lõputult pikemaks, et eh, uusi projekte uutel eelarveridadel rahastada niisiis Eh, meil on alati vaja uut värsket raha, et edasi liikuda ning eh, veel mõningad mõtted selle kohta, mida proua esimees ütles. eelmisel aastal tänu minu eelkäija, tänu minu eelkäija tehtile tehtud tööle härra Muresanile on väga suur töö ära tehtud juba noorsoogarantii osas. ning arvan, et äh, seega on suur osa sellest osast tööst juba tehtud ja kavatseme jätkata samas vaimi, vaimus äh, nõuame rohkem vahendeid noorsooalgatusele, äh, solidaarsuskorpusele võitluses äh, äh, vaesuse vastu ja nii edasi, aga meil on selleks vaja uusi rahalisi vahendeid ning ma ütleks ühe poliitilise mõtte siin välja. arvan, et Euroopast äh, jäänud mulje viimaste kümne aasta jooksul et Euroopa on olnud nagu võõrasema, nõudnud aina suuremaid pingutusi, ohverdusi, kärpeid ja meil on vaja äh, kodanikele taastekitada usaldust Euroopa vastu. E, et Euroopast jääks äh, positiivsem kuvand. seda on võimalik äh, teha hea poliitikaga ja mitte, e, mitte lihtsalt fassaadiga ning veel kaks mõtet. kõigepealt palute, et parlament oleks et äh, oleks äh, Euroopa Parlamendiga konsulteeritaks uute pilootprojektide ettevalmistamisel, loomulikult on seda äh, kindlasti õige nõuda ning et viitate Eh, adekvaatset eh, sotsiaalfondi finantseerimist. Eh, praegusel hetkel ei ole seda endiselt maksimaalselt kasutatud, kuid tulevikus see nii enam ei ole, igatahes selge on see, et me ei saa endale selliseid maksekriise lubada, mida nägime kahe tuhande neljateistkümnendal aastal. mis puudutab ameteid, siis oleme äh, olen täiesti nõus, kõik ametid paluvad meilt rohkem äh, vahendeid, rohkem töötajaid, aga see pole lõputult muidugi võimalik, meil on vaja ametite jaoks äh, peavad, äh, peab uute hoonete, uute töötajate võimaldamine käima käsikäes meie eelarve võimalustega minul on suur austus äh, Euroopa Komisjoni tehtava töö vastu, mida sealsed ametnikud teevad. see puudutab ka pilootprojekte, ettevalmistavaid tegevusi, aga äh, meil on vaja siiski ka poliitilisi hinnanguid ja seda väljendab äh, ka äh, raportööri poolt tehtud töö äh, ning kui me soovime ettevalmistavaid tegevusi, pilootprojekte, kui parlamendi jaoks on mõni neist eriti oluline, mis on oluline meie kodanike jaoks, meie Euroopa arengu jaoks, siis kindlasti kõik sellised ettepanekud ma Äh, lisan selle enda poolt koostatavasse paketti. see on äärmiselt äh, oluline teema. tänan teid veel kord teie poolt tehtud äh, töö eest. soovime teha, soovin teha koostööd külg külje kõrval kogu menetluse vältel kuni viimase faasini, kui me lähme lepitusmenetlusele. suur aitäh teile, härra Vioti. suur aitäh teile sõnavõtte eest. ja nüüd annan sõna proua Jungeeriusele. suur aitäh. suur aitäh teile, proua esimees. Teie suurepärase eh, töödokumendi eest ning äh, äh, selle eest, et äh, esitasite ka ülevaade sellest, mis, milline on olukord praegu teie komisjonis selle raporti koostamisel. võib öelda, et järgmise aasta eelarve on väga oluline Euroopa sotsiaalõiguste samba kasutusele võtmisel, mis peaks aitama kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkide täitmisele meid lähemale. kuid äh, peame siinkohal meeles pidama seda, et äh, äh, sotsiaalset paindlikkust on vaja ka sotsiaalsete investeeringuteks. meil on vaja seega ka maksupaindlikkust, seega me oleme nõus raportööriga ütlen, et kasutame siin äh, Äh, oma variraportööri äh, märkmeid, see meie variraportöör ei ole veel koha, ei saanud kohale tulla, sest tema lennuk on endiselt kuskil Brüsseli ja Madridi vahel. igatahes tuleb võidelda vaesuse vastu, sotsiaalse hüljatuse vastu ja see on endiselt meie mandaadi jaoks kõige äh, suurem probleem ja kardan, et mandaat lõpeb endiselt olles väga-väga kaugel oma eesmärkidest. Sergio äh, esitab muudatusettepanekud, mis puudutavad äh, laps, laste vaesuse vastast võitlust, mis on sotsialistide fraktsiooni jaoks äh, kõige olulisem küsimus, peame parandama Euroopa kodanike olukorda ja eurooplastest kõige haavatavam öö, äh, äh, osa elanikkonnast, seega me ei saa äh, lõpetada seda mandaati ilma selgete ettepanekute, kuidas laste olukorda parandada, anda neile paremad võimalused elus see on meie jaoks äh, oluline, meil on äh, vaja, et ka Euroopa laste õiguste harta äh, koostataks võimalikult kiiresti ja oleme sellega isegi väga hiljaks jäänud. Sergei arvates on, Sergei arvates on majanduse taastamine võimatu ilma, kui selleta, et jõukust jaotataks võimalikult äh, hästi, eh, teate, et me soovime olla ehm, Hmm. meil on vaja eh, ülespoole liikuvat sotsiaalset eh, konvergentsi. see tähendab, et meil on vaja rohkem ümberjaotuspoliitikaid oluline on see, et sotsiaalpoliitikat äh, äh, ei saa vähendada järsult, meil on vaja sotsiaalseid indikaatoreid, äh, muuhulgas ka sotsiaalse progressi indeksit ning seda indeksit võiks kasutada vahendina selleks, et Euroopa finantseerimist äh, Äh, suurendada, et äh, sotsiaalseid tulemusi parandada, mis puudutab ameteid, siis me oleme teadlikud, et Euroopa Tööjõuamet on äh, loomisel, see nõuab lisavahendeid, aga oleme mures sellepärast, et teiste ametite vahendeid võidakse vähendada, kuna see võiks halvendada nende tööde kvaliteeti ja see Eh, võib nende tegutsemisvõimet eh, vähendada, seega kutsume üles eh, komisjoni, et ametid eelarve tähelepanelikult üles, et üle ja mõelda selle üle, kuidas oleks mastaabisäästu võimalik saavutada. sest raha parem kasutamine on ikkagi parem kui kärpimine. kutsume üles komisjoniga et vaadatakse üle Euroopa eelarveread, mis pühendavad, mis tegelevad sotsiaalse dialoogi tugevdamist, sotsiaalpartnerid on tõstatanud äh, küsimuse sotsiaalse dist-, äh, sotsiaalpartnerite poolt, äh, sotsiaalse dialoogi poolt jaoks pühendatud vahendite tõhusama ärakasutamise kohta, mis ühest küljest nõuda äh, Eh, nõuda eh, suuremat sotsiaalset dialoogi ja samas mitte midagi teha, et eh, finantsvõimekus neil ei väheneks ning selles osas kavatseme ette valmistada ka omapoolsed ettepanekud teie raporti jaoks. Thank you. suur aitäh. nüüd saab sõna proua Trevesius. suur aitäh, esimees kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal lahkub Suurbritannia Euroopa Liidust. see on tohutu suur muudatus ning see tähendab seda, et me peame kohanema uue olukorraga, sest Suurbritannia on need, üks suuremaid netu, netopanustajaid Euroopa Liitu. aga kui peame vaatama erinevate programmide Äh, toimimist, siis peame mõtlema näiteks selle peale, kuidas noorte tööhõiveprogramm toimib äh, ning äh, oldi väga skeptilised noorsoo tööhõive ameti osas, aga ikka palub Euroopa Parlament selle vahel vahendeid juurde, me peame tegelema selliste projektidega, mis äh, kodanikele mm, tegelikult mõju avaldavad, seega tähendab, aga see ei tähenda seda, et me peame tingimata äh, äh, iga ilusa pealkirjaga ettepanekut uute rahaliste vahenditega äh, toetama. liikmesriikidel on väga spetsiifilised probleemid ning praegusel ajal, mil euroalal väheneb sotsiaalne konvergents, peame vastu võtma äh, toimivaid otsuseid, mitte käivitama lihtsalt uusi programme Euroopa majanduses äh, äh,. äh meil lähimuspõhimõte on oluline, sellest tuleb kinni pidada. peame kutsuma üles liikmesriike, et nad ei keskenduks ainult sotsiaalprogrammidele, äh, vaid pigem töö äh, koolitusprogrammidele ning Euroopa globaliseerimisega kohanemise fond või siis eh, vaesemate inimeste jaoks eh, mõeldavad vahendid, neid tuleb põhjalikult üle vaadata. Mm, meile ei meeldi nende programmide juures see, et need amet kohe pannakse automaatselt eelarve osaks. kaks tuhat üheksateist lahkub Suurbritannia Euroopa Liidust ning peaksime mõtlema nüüd selle peale, mida te ütlesite. miks praegune kriis nii murettekitav on? peame näitama, et praegused äh, kokkuhoiu ja kärpemeetodid on õigustatud, et aidata meil oma äh, tõsisematest probleemidest üle saada esitame selle koha pealt ka muudatusettepanekuid, oleme kindlasti valmis positiivset koostööd tegema, suur aitäh. Altest ma ei näe siin kedagi. kas on keegi siin Aldest, kes sooviks sõna võtta? okei okay, uh.... siis äh, annan sõna, annan proua Lambertsile sõna, teil on nüüd sa-, suur aitäh teile, esimees pro-, jätkan sealt, kus äh, proua Trevesius äh, katkestas, mis puudutas Suurbritannia lahkumist ning mitmeaastase finantsraamistiku ümbertöötamine kuid äh, küsimus, mis puudutab äh, ülevaatamise lisandväärtust, siis oli väga huvitav jälgida protsessi Suurbritannias, kus äh, rahvas hakkab aru saama sellest, mis, millest nad ilma jäävad seoses näiteks sotsiaalfondi vahenditest ilmajäämine, huvitav on kuulda alamkojas, kus näha et kohalikud omavalitsused räägivad, et valitsused räägib asendamisest, aga samas ei ole mingisugust äh, asendamist võimalik ja siin on oluline muidugi rääkida ka lisandväärtustest, äh, teistelt õppimisest, nii et kui me räägime lisandväärtusest, siis see ei ole ainult äh, programmis endas, selle detailides, vaid küsimuse all on ka eh, programmide metodoloogias, eh, partnerluse küsimuses eh, ning selles, kuidas see kõik kokku kõlab. mis puudutab nüüd järgmise aasta eelarvet, mitte kogu mitmeaastast finantsraamistikku, siis äh, võime üldiselt raportööri äh, ettepanekuid toetada, leiame, et me, me e, eelarve peaks äh, kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärk arvitada, aidata saavutada äh, ning sotsiaalse õiguste samba elluviimisele kaasa aidata. mis puudutab fonde, mida kasutatakse, siis leiame, et olemasolevaid fonde tuleb säilitada mida raportöör oma arvamuses mainib, arvame, et, et vajadus selleks on endiselt olemas ning äh, äh, toetame äh, sotsiaalfondi kasutusvahendite suurendamist, eriti puudutab see tööhõive algatust. võtame arvesse seda, mida ütlesite tööturu kohta. samuti kui me, kui me rääkisime solidaarsuskorpusest, siis küsimus on selles, kust see raha tuleb, kuidas ja kas vähendatakse suuremaid programme, et äh, raha anda teistele valdkondadele, see on tõeliselt murettekitav selle eelarve juures. üldiselt me äh, toetame vähemalt äh, ametite eelarvedest toetamist ning võtame ka äh, sotsialistide poolt äh, tõstatatud küsimused arvesse. pilootprojektide osas äh, oleme nõus sellega, mida ütles raportöör ning praegusel hetkel soovivad võib-olla väikest reklaamipausi oma pilootprojektidele, kavatseme seda samuti teha näiteks, näiteks elukoha platvormi äh, küsimuses, millega oleme pikemat aega tööd teinud. nii et nii palju siis üldisest lähenemisest. loomulikult esitatakse konkreetseid muudatusettepanekuid, aga üldiselt võime arvamuse ja raportööri ja raporti koostajate seisukohtadega nõus olla. suur aitäh EFTD-st ei ole kedagi siin Dominik äh, Martin NF-ist nüüd, palun. suur aitäh teile. nagu arvata võiski, siis ma teie optimismi ei jaga. aastast aastasse Euroopa Liidu eelarve, ka kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarve on ikka sama lugu Euroopa Liit, nagu ütles komisjoni esindaja, konstanteerib jälle sama. kaks tuhat viisteist, kuusteist, seitseteist, kaheksateist ja ka kaks tuhat üheksateist ja kahe tuhande kahekümnendate eest, eh, kahe tuhande kahekümnenda aasta eelarve eh, eesmärgid üles sama, eh, sama lugu. aina rohkem on töötuid, immigrante on aina juurde rohkem, palgad ei ole piisavad selleks, et neist ära äh, elada, vaesust on aina rohkem äh, ning vaesuse sotsiaalne hüljatus plahvatuslikult kasvavad aastast aastasse. kuuleme sedasama juttu ning selle asemel, et põhjustega tegeleda, te muudkui äh, miljonite loobite laiali, äh, kasutades neid äh, Äh, kasutades neid, äh, äh, neid imevahendeid, mis tulevad meie kodanike taskust, rääkisime üleilmastumisest, sellest ilmastumisega kohanemisfondist, kasutame neid vahendeid, sest see on üks võimalus, kuidas prantslased raha tagasi saavad, mis me maksame kinni teie poliitikate mm, poolt tekitatud probleemi sotsiaalse, sotsiaalfond on äh, naeruväärne, äh, teised samuti, noorsoo tööhõive algatus, äh, kontrollikoda ütles, et see on täielik katastroof ja tahate veel sinna raha sisse toppida, nii et konstateerime aina sedasama, midagi aga ei muutu, võib-olla oleks aeg komisjoni esindaja, esitada endale õigeid küsimusi, sest juba aastaid me seda ütleme. ma arvasin, et te olete komisjoni esindaja. ja mulle meeldis teie väga poliitilist avaldust kuulda. selline tõeline kuplee oli see eelarvekomisjonist, okei okay eriti eelarvekomisjonist, võidelda populismi vastu. see on teie jaoks prioriteet. kas te saate aru sellest, et populism, nagu teie seda nimetate, on äh, rahvademokraatlike vajaduste väljendamine, see peaks olema teie prioriteet ja te ei saa endiselt arvat-, aru, et võideldes populismide vastu, nagu teie neid nimetate, te muudkui Äh, õhutate neid tagant ning teie katastroofiliste tagajärgedega poliitika, mida te aina toetate aastast aastasse, ongi tekitanud selle rahvaste reaktsiooni, jätkake samas vaimus ja siis te näete, mis saab populismidega varem või hiljem, nad ei ta-, äh, asendavad teid ja see, seda üsna kiiresti. aitäh ja võib-olla nüüd sõna kellelegi komisjonist ja siis eh, teeme kokkuvõtte. proua Fellai ei ole siin. aitäh. praegusel hetkel komisjon ei ole oma ettepanekuid veel esitanud, nii et sooviksin tänada lihtsalt tööhõivekomisjoni selle resolutsiooni ettepaneku eest. praeguses faasis sooviksime, toetame loomulikult äh, teie ettepanekuid, äh, kui viimastel aastatel on tehtud edusamme, kuid hoolimata sellest on äh, tööd vaja edasi teha, et kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkideni jõuda, muuhulgas suurendades äh, Ehm, eh, suurendades tööhõivet, eh, vähendades vaesust, suurendades noorte tööhõivet eh, ning kogu selles dimensioonis võib öelda, et parlamendi toetus on teretulnud ning teeme kõik selleks, et eelarve läheks õigesse suunas, et oma eesmärkideni jõuda ja võib-olla üks sõna pilootprojektide ja ettevalmistavate tegevuste kohta. esitasime aruande hiljuti teie komisjonile. kui komisjon sooviks lisainformatsiooni saada, siis oleme alati valmis eh, teiega, eh, teiega koostööd tegema, kui arvate, et peate ettevalmistavaid tegevusi rohkem kontrollima, arvan, et eh, praeguses hindamisfaasis on äh, Äh, toimub äh, põhjaliku järelevalve all äh, seoses olemasolevate suunistega ning olemasolevad kategooriad vastavad selgelt praegusele olukorrale ning nagu eelarvekomisjoni raportöör ütles, ma saan aru, et meil võivad olla erinevad seisukohad, sest me eh, teeme rohkem eh, õiguslikke ja tehnilist eh, hindamist, aga sooviksin siiski loota, et teeme põhjalikku ja ettevaatlikku hindamistööd ja oleme alati valmis aruteludeks. kuigi on tõsi, et mõned ettepanekud ja projektid tiirlevad erinevate direktoraatide vahel mitmetes poliitikavaldkondades e, arutatakse seda, kes oleks parim peadirektoraat, kes selle ettepanekuga tegeleks, igatahes loodan, et me lahendusega leiame. suur aitäh teile, proua raportöör! Uh, thank you uh, for that intervention. aitäh annan nüüd sõna härra Giotile, kes on võib-olla veel kord rõhutan, kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarve raportöör. palun, teie reaktsioonid. suur aitäh veel kord äh, selle ülihuvitava äh, arutelu eest, suure heameelega kuulasin kõiki sõnavõtte, ka kriitilisi. Äh, tore, äh, loodetavasti suudame positiivses suunas edasi tegutseda. arvan, et äh, see on äärmiselt oluline meie arutelude jaoks ja tulevaste tööde jaoks. tohutu vastutus mis langeb äh, minule, äh, esitades kogu parlamenti kõik Euroopa äh, kodanikke, seega pean kõigi parlamendi kolleegide arvamust ka ära kuulama. vabandust, ma kõigile ei jõua vastata, sest siin tõsteti esile väga palju selliseid küsimusi, milles oli äh, eri, olime samal arvamusel Mm, kuulasin huviga ka kolleeg Trevesiust, äh, tahaksin kinnitada, et kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta ja Brexiti tagajärgede osas äh, ja, otseselt äh, ei mõjuta see kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarvet, sest see mõjutab pigem uut finantsraamistikku, see on siis väga tõsine probleem millega peame tegelema nii eelarvekomisjonis kui kogu Euroopa Parlamendis. seega ka mina kartsin väga, et juba järgmine aasta on äh, eelarve tõsises äh, hädas. aga tegelikult õnneks see nii ei ole. ma olen nõus ka sellega, et äh, siin on, oli juttu mitmetest äh, programmidest nagu FEAC või äh, programm, mis äh, äärmise va-, va-, vaesusest võitleb. kuid meie komisjonina ei tegele, nagu ka teie, mitte globaliseerimise kasutamise fondi äh, otsese eh, haldamisega, aga tean, et sellel on positiivseid tagajärgi. tean ka, eh, olles ise eh, riigist, kus on palunud globaliseerumisega kohanemise fondist mitmel korral abi taotlema ning enamasti on tulemused olnud positiivsed Äh, näiteks Airpool äh, Itaalias äh, ja teised on need olnud äärmiselt posi-, tulemused olnud väga positiivsed. see, mis puudutab nüüd noorsoogarantiid Euroopa noorte tööhõive algatus, siis kahjuks on tõsi, et Kontrollikoda on teinud märkusi selle fondi äh, kasutamise kohta. Äh, kahtlemata ei ole töö selline olnud, nagu me oleksime soovinud, äh, kuid nagu seda ütlesid kolleegid, on punkt punktilt vastatud ka Äh, kontrollikoja poolt esitatud küsimustele, kui te annate mulle ühe minuti veel, siis äh, tahaksin rääkida veel lepitusfaasist institutsioonide vahel möödunud aastal. see on see, kus me oleme ühes saalis, nõukogu teises ja nii edasi. meie loomulikult Äh, rääkisime sellest noorsoogarantiist väga põhjalikult ja, ja nõukogu tuli meile ütlema, et äh, aga vaadake, me oleme kuulnud äh, sellest, et teatud riikide valitsused ei ole sellest mingit kasu, seda ei suudeta vastu võtta, programmi ei suudeta luua. Euroopa Parlamendi delegatsioon neist riikidest, mida mainiti negatiivselt Äh, suhtlesid äh, riikide valit-, oma koduriikide valitsuse liikmetega, ministritega ning äh, hmm. saalist räägitakse ilma mikrofonita. näiteks Kreekasse, Itaaliasse, Hispaaniasse hmm igatahes valitsused peavad, äh, peavad äh, hästi äh, raha kasutama, aga igatahes tööhõivet endiselt, probleeme pole endiselt lahendatud ja kas rohkema rahaga seda lahendatakse? ei. kui räägime kuuekümnest protsendist töötutest noortest, siis rahast ainult ei piisa, see oleks minu jaoks äh, lähtekoht. selles osas me ei ole äh, selles mõttes teiega nõus, aitäh, te lubate mul sellest asjast veel põhjalikumalt rääkida. Hispaania, Itaalia puhul äh, aeglaselt ikkagi olukord paraneb. ja mina olen täiesti nõus sellega, et et äh, võttes äh, arvesse, et kui suur on noorte tööpuudus, ei ole äh, sellest, see ei ole sellest abi, kui lihtsalt raha juurde kühveldatakse, vaid on vaja rohkem algatusi ning mina arvan endiselt, et tuleb toetada Euroopa suuri programme ning äh, loomulikult tuleb toetada VKE-sid, tuleb toetada äh, ülikoole, ettevõtteid ning äh, meil on vaja innovatsioonitehnoloogiat, et loodaks uusi töökohti. samas tuleb aga rääkida heaolusüsteemist, mis aitaks ka, ka ümberõpet korraldada ning peab toetama tööstust neli null ja meil on vaja välja töötada eh, eh, peame investeerima ka sellistesse valdkondadesse, mis on suunatud tulevikku, et aitaksime oma noortele kohaldada tööturgu, mis aina muutub ja mida meie finantseerime. We'll give him one minute. I think that is fair anname talle ühe minuti, see on ainult õiglane. Quindi io penso che chiedo scusa. jah. ma olen nõus, et meil peaks olema see kahetasandiline poliitika, kui te seda väitsite. kui te leiate, et me peaksime lihtsalt ähm, ühe tasandi eemaldama ja jääma teise juurde, siis sellega ma nõus ei ole, minu arvates peaks olema kaks tasandit. ja kuna see on tööhõivekomisjon, siis üritasin keskenduda teemadele, mis äh, seda valdkonda puudutavad ma arvan, et ma olen enamustele küsimustele vastanud, ENF-i kolleeg on lahkunud ja kui ma tast õigesti aru sain, nagu ma arvan, siis mulle tundub, et ta tegi lihtsalt palju negatiivseid märkusi Euroopa programmide kohta, minu arvates on see absurdne. Euroopa vastase retoorika tagumine, samas kui me näeme igal juhtumil, peaaegu igal juhtumil tegelikke tulemusi, aga kuna ta on niikuinii lahkunud, siis äh, Thank you, Mr Viotti um,. There... aitäh, härra Viotti. kui rohkem märkusi, küsimusi ei ole, siis sooviksin teid tänada selle väga mitteametliku arutelu eest, mis mulle väga meeldivad. aitäh nende küsimuste ja vastuste eest muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne kolmas mai, keskpäev, ning hääletus leiab aset üheksateistkümnendal juunil. ja pärast teie külaskäiku, härra Viotti, on sellega veelgi lihtsam tegeleda, aitäh! Then we proceed to next item on the agenda. Lähme järgmise päevakorrapunkti juurde, number seitse ja see puudutab uurimist ähm, Austria, Saksa, Rootsis olevate põgenike integratsiooni kohta ning äh, selle autor on Regina Konle-Seidl, kes on vanem teadlane Euroopa tööhõivepoliitika võrdlevas äh, poliitikas äh, Tööhõive Uuringute Instituudis ja palun teil koht sisse võtta and then I'll give you the floor. And remember that there are people, lots of people. ja annan teile sõna, sest äh, kuna meid kuulatakse väga palju, kui mitte just siin äh, ruumis, siis ka arvutite kaudu ülekanded vaadates. aitäh, et siia olete tulnud ja annan teile sõna. aitäh, et olete siia kutsunud ja andnud mulle võimaluse rääkida sellest äh, uurimusest, mis puudutab äh, põgenike äh, integreerimise kohta äh, Austrias, Rootsis ja Saksamaal. tööhõivekomisjon eelmisel aastal tegi sellise taotluse. tegemist on võrdleva uuringuga. viiekümne minuti käigus annan teile ülevaate selle kohta, mis on aset leidnud nendes kolmes riigis seoses lõimimispoliitikaga äh, ja rääkides äh, nendest äh, kolmest äh, riigist, tegemist on olnud põhiliste sihtkohtadega kaks tuhat viisteist ja kaks tuhat seitseteist aasta alguses asüülitaotlejate poolt, kus otsest sisenemispunkti ei ole olnud, aga kõik need kolm riiki on kaugemale äh, arenenud teenuste pakkumisel ja lõimimispoliitikas, neil on rohkem kogemusi kui teistel riikidel, eriti mis puudutab üleminekuriike, Itaaliat eh, või transiidiriike Itaalia, Kreeka. paralleelne uuring eh, ka eelmisel kuul ja olete näinud, et eh, Äh, tulemuseks oli see, et need kolm riiki on olnud vähem ettevalmistunud äh, selleks, et äh, neid vajadusi arvesse võtta ja lõimimispoliitika on alles alguse saanud nendes kolmes riigis ja sama, samas kui Saksamaa, Rootsi ja Austria omalt poolt on kaugemale arenenud, eriti just Rootsi, kus äh, juba pikka aega tagasi Saksamaa on samuti jõupingutusi äh, süvendanud viimasel kolmel aastal. see, millest ma räägin, on võrdlev ülevaade hiljutistest äh, arengutest nende põgenike vastuvõtmisest ja lõimimisest kolmes äh, riigis, viim-, põhiliselt kolmel aastal, edusammudest, mis on saavutatud, millised on põhilised väljakutsed ja lühidalt äh, räägin, milline on Euroopa rahastuse roll ning samuti, millised on muudatused äh, poliitilise keskkonna tajumises äh, seoses selle valdkonnaga see raport lähtub dokumentide analüüsist, akadeemilistest ja riigipõhistest uuringutest ja andmetest, mis on saadavad Eurostatis ja ka riiklikest allikatest. kui nüüd vaadata, millised on olnud kuupõhised ähm, esmataotlejad viimastel aastatel, siis näete, et äh, tegemist oli Saksamaal, Austrial ja äh, Austrias ja Rootsis äh, väga suurte voogudega võrreldes rahvastikuga, kaks tuhat viisteist aasta kõige kõrgem Rootsis, Austria ja Saksamaa see järgnesid ning siis see olukord muutus pärast märtsit kaks tuhat kuusteist on see oluliselt vähenenud pärast Balkani tee sulgemist ja ka Euroopa Liidu ja Türgi vahelist kokkulepet. ka Saksamaal äh, esines langus, aga see ei kajastu siin statistikas, sellepärast et Saksamaal on kahetasandiline registreerimissüsteem inimesed registreeritakse kõigepealt kui potentsiaalsed taotlejad ja alles järgmisel tasandil ametlikult antakse neile võimalus taotlus esitada, see tähendab, et mitu kuud võivad inimesed olla kahe tasandi vahel ja ja hiljem on see alles kajastatud siis Eurostati äh, statistikas, aga ka äh, Saksamaal on arvud vähenenud pärast äh, kaks tuhat kuusteist aasta märtsi kui nüüd vaadata lõimimispoliitikaid, äh, siis esimeseks äh, omaduseks nendes kolmes riigis viimasel kolmel aastal, siis põhiliselt on nad pärit äh, viiest riigist. Süüriast kõige suurem arv, Iraak, Afganistan, Eritrea ja Iraan, aga hiljuti ka Nigeeriast, Pakistanist, Gruusiast ja Türgist. ehk siis äh, sõjast lõhestatud äh, riikidest äh, pagulaste arv on veidi vähenenud ning ebaproportsionaalselt noorte ja meessoost isikutega on samuti tegemist, kuuskümmend kuni seitsekümmend protsenti on meessoost, seitsekümmend protsenti alla kolmekümneaastased. alaealised moodustavad umbes kolmkümmend protsenti kõigist äh, saabunutest ja nendest kakskümmend protsenti on saatjata äh, alaealised, eriti haavatav äh, rühm, Äh, ealine struktuur selles osas, mis puudutab äh, haridust ja väljaõpet, on lõimimise osas äh, väga tähtsa rolliga. seoses hariduse saa-, saamisega ja tööturule lõimumisega on andmed ikka veel piiratud kolme riigi puhul, aga me teame, et sarnased äh, taotlejad kolmes riigis äh, on äh, väga erineva taustaga. Nende üldine haridustase on väga erinev, enamus Süüria, Iraani, Iraagi põgenikke on vähemalt keskharidusega, samas kui enamus Afganistanist, Eritreast või Somaaliast pärit on kõige enam äh, keskharidust alustanud ning äh, kolmandik äh, neist on ainult põhiharidusega või veelgi madalama haridusega. ehk siis see pilt on üsnagi populariseerinud ning äh, samuti kaks tuhat kuusteist on olnud need määrad väga kõr-, äh, kõrged, seitsekümmend protsenti ja kaks tuhat seitseteist aastal vähenenud neljakümne, viiekümne protsendini ja äh, muutunud on ka see tüüpi kaitse, mis on neile antud, üks kahest äh, Rootsis ja Saksamaal ja üks kolmest Saksamaal edukatest taotlejatest saavad ainult ähm, täiendava kaitse. see on tähelepanuväärne, eriti just süürlastega Rootsis, kus nüüd vaid viis protsenti süürlastest saavad ka kaitse lähtuvalt Genfi konventsioonist ning üheksakümmend viis protsenti ainult ajutise kaitse see on muutunud ka Saksamaal, aga vähem Austrias. seal on nii sarnased jooned kolme riigi vahel kui ka kontrastid mis puudutab juurdepääsu tööturule, siis see on üsnagi piiratud Austrias endiselt sest pärast ähm, kolme kuud äh, varjupaigataotlejad saavad äh, töötada, aga tööload antakse äh, välja ainult hooajatööks turismi- või põllumajandusvaldkonda, ehk siis see on väga piirav ja lähtub ka riigi prioriteetidest, samas Saksamaal ja Rootsis juurdepääs tööturule on liberaliseeritud äh, Rootsis on erand tööloa küsimuses. põgenikud või äh, kaitsetaotlejad saavad pärast taotluse esitamist äh, tööle hakata teatud äh, tingimustel ka ilma tööloata. Austrial on samuti teatud eritingimused. Neil on piiratud juurdepääs ähm, toetustele, mõningates piirkondades äh, Austrias varjupaigataotlejad, eriti kellel on ajutine kaitse, ei saa juurdepääsu vajaduspõhisele miinimumsissetoetusele. küsimus on see, kas see ei ole vastuolus Euroopa Liidu kvalifikatsioonide direktiiviga? sarnane on ka eh, vahetu reaktsioon äh, suurele sissevoolule ja halduskoormuse suurenemisega äh, ametites, kus on vaja neid taotlusi käsitleda ja, äh, ja väga palju puudutab see ka eluaset ja vastavaid võimalusi. kõik kolm riiki on rakendanud piiravama poliitika põhimõtet juba enne Euroopa Liidu Türgi lepet äh, olid neile äh, riiklikud piirikontrollid sisse toodud ning õigusloomet on samuti muudetud, äh, mis puudutab kaitsetüüpi. ajutine kaitse on üha äh, valdavam. näiteks Rootsis enne kaks tuhat kuusteist aastat tunnustatud äh, taotleja sai kohe alalise elamisloa, elamisloa, pärast ainult ajutise kaitse ja ka Austria-Saksamaa puhul ajutine kaitse on vähenenud viielt kolmele aastale. ja see on olnud äh, omane mõlemas, kõigis kolmes riigis Äh, lähtutakse ka individuaalsetest jõupingutustest äh, lõimimisel, lõimumisel. näiteks, mis puudutab teatud keeleoskuse taset. ja oma jõupingutustest see on olnud uus aspekt kõigis kolmes äh, riigis õigus lõimuda, äh, õigus keelekursustele on muudetud kohustuslikuks, nii et kui äh, varjupaiga taotleja ei täida neid kursuseid, siis võidakse nende toetusi kärpida, samuti on ka ajutine eh, perede ühinemise peatamine, kes on ajutise kaitse all, millest on väga palju räägitud eh, praegusel hetkel just Saksamaal ja see on olnud omane kõigile kolmele riigile, Austrias ja Saksamaal. turvalise päritoluriigi eh, põhimõtet on laiendatud, samas kui Rootsis ei ole endiselt sellist nimekirja. Saksamaa ja Rootsi on samuti sisse toonud ka teatud äh, piirangud selleks, et äh, tasakaalustada äh, põgenike jaotust riigi ulatuses ka tunnustatud põgenike osas selle eesmärgiks oli vähendada varjupaiga taotlejate sissevoolu mis puudutab äh, integratsioonipoliitikat, ähm, võib täheldada, et samal ajal, kui on piiratud äh, asüülipoliitikat, äh, on sisse toodud ka rohkem kohustuslikku siduvat äh, integratsioonipoliitikat ja samas on olnud ka eelarvekärped. tööturul osalemine on kõige olulisemaks faktoriks pikaajalises lõimus kõigis kolmes riigis ning sellele on keskendutud ning vahendid on äh, suunatud äh, tööturuprogrammidele lõimimiseks. lähtudes ka tööjõupuudusest, on see võib-olla arusaadav, sest need probleemid on äh, kolmes riigis selgelt esile kerkinud poliitiline tahe vähemalt põhiparteide osas tõhusa integratsiooni osas on õppinud varasematest äh, vigadest, võtnud arvesse paremat äh, integratsiooni tööturul, seega on olulisi vahendeid suunatud selleks, et äh, tõhustada seda integratsiooni ja laialdaselt on nõustutud ka, et see on põhielemendiks integratsioonistrateegias. Need lisaks keelekursustele ja nende kombineerimistöökogemuse omandamisega, need strateegiad on osutunud tõhusamaks kui võib-olla selline jupitatud äh, meetmete põhimõte. aga samas on olnud ka uusi lähenemisi ja uusi viise, kuidas äh, tööandjad saaksid kaasa lüüa integreerimisel, samuti on ka pööratud rohkem tähelepanu oskuste äh, analüüsile ja kvalifikatsioonide tunnustamisele, selleks on loodud uusi vahendeid kaks tuhat viisteist, kaks tuhat seitseteist äh, vahel Saksamaal ja Austrias kolmekordistus vahendeid ja ja kahekordistus Rootsis kaks tuhat kuusteist aastast ning äh, otsesed kulud Rootsi eelarves äh, taotluste käitlemises, eluaseme pakkumises ning kaheaastase toetuse maksmine omavalitsustele, mis puudutab nii-öelda sissejuhatavaid programme võrdub kui kokku panna politsei, kohtusüsteemi eh, ja kõrghariduse kulud, ehk siis nagu näete, siis kulud integratsiooni osas on olnud väga kõrged. vaatamata konsensusele põhiküsimustes on endiselt ka riiklikud lähenemised, mis on väga erinevad võttes arvesse kvalifikatsioonisüsteemide spetsiifika, värbamisvajadused ning poliitilist kliimat. see puudutab ka näiteks kiirmenetlust Rootsis, et kiirendada tööturule integreerimist, kelle, nende puhul, kellel on kutseoskused ja kus tööjõupuudus valitseb Austria ja Saksamaa on keskendunud äh, topelt äh, õpipoisiõppele, mis on see tüüpiline lahendus äh, kvalifikatsioonide saavutamiseks, ehk siis programmid on kujundatud äh, nii et eriti just noorte puhul järk-järgult neid kasu, tuua sinna õpipoisisüsteemi sisse. ja ka see kolm pluss kaks algatus Saksamaal, mis küll lükkas tagasi, aga samas võimaldas kuni kahekümne viie aastasel noorel Afganistanist astuda sinna programmi ja seejärel saada äh, kolmeks aastaks luba ka koolituseks ja täiendavad kaks aastat, kui nad töö leiavad. Neid algatusi äh, inimesi kaasata selle kahetasandisse õppesse on lisatud. Saksamaa kerkib esile ka näiteks selles osas, mis puudutab äh, varajast toetust äh, integratsiooni osas, ehk siis mitte ainult pärast seda, kui inimene on tunnustuse saanud, vaid äh, juba varasemalt on juurdepääs keelekursustele või tööturuprogrammidele. ja eriti nende puhul, kellel on suurem tõenäosus jääda riiki teatud etnilise tausta tõttu, näiteks Süüriast äh, või Eritiast äh, pärit, kus enam kui viiskümmend protsenti saavad tunnustuse, on tegemist justkui eeliskohtlemisega ja ka nii-öelda ajutine staatus on juriidiline vorm, kellele on antud see staatus, saavad vastavad tunnustused ja neile on tagatud ka juurdepääs näiteks keelekursustele. enamustes teistes riikides see nii ei ole mida me teame tööturu integratsioonist, mis on niivõrd oluline nendes riikides, äh, millised on varasemad kogemused keeruline on seda hinnata, lähtudes nend-, sellest rühmast, sest enamus olemasolevatest andmetest ei võimalda vahet teha Äh, põgenike ja asüülitaotlejate vahel, seega me teame üsnagi vähe, aga see graafik ähm, on kaks tuhat neliteist aasta eri mudel ja see näitab Euroopa Liidu keskmist, üks neljast leidis keskpikas perspektiivis töö, keskpik-, äh, võrreldes Äh, majandusmigrantidega, kus on üsnagi suur lõhe, eriti just esimestel aastates, ja see lõhe väheneb ka kohalike elanike osas äh, alles pärast äh, kahtekümmend aastat. see ei ole just nii paljutõotav, aga Rootsi andmed ja ka äh, põhjalikumad teadmised Saksamaa kohta näitavad, et tööhõivemäärad on ainult veidi paranenud. viisteist protsenti esimesel aastal pärast tunnustamise saamist on saanud töökoha Austrias, kakskümmend kaks pärast kahte aastat Saksamaal, kolmkümmend protsenti pärast kolme aastat ehk siis olukord on veidi parem, aga jah, kõik see võtab aega. sellepärast, et ka barjäärid äh, tööturule sisenemisel äh, põgenike puhul on äh, suuremad kui nendel, kes on tulnud tööd otsima, kellel olid juba midagi, oli midagi nagu ette välja mõeldud. Need on põhjused, miks äh, nendel põgenikel on keerulisem tööturule siseneda. kui palju põgenikke on vaja kohalikku tööturule integreerida, seda on üsna keeruline hinnata umbes üks protsenti töö, tööjõust Austrias ja Saksamaal ja Rootsis äh, enam, äh, need on üldised arvud ja väga keeruline on neid äh, analüüsida. mis puudutab Euroopa Liidu rahastamise rolli integratsioon on äh, riigi pädevuses. Euroopa Liit toetab liikmesriikide jõupingutusi ühest küljest läbi eri fondide, teisest küljest äh, lähme koordineerimise, analüüsi ja abistamise vastastikuse õppimise algatuste kaudu. Euroopa Liidu rahastamine nende kolme riigi osas on järgmine. põhilised fondid AMIF, ESF, eh, e esimese puhul AMIF-it on kasutatud eh, väga palju paralleeluuring Itaalia, Kreeka ja Ungari puhul näitas äh, seda, et äh, nendes riikides on toetatud ka koda-, vabaühendusi, äh, mittetulundusühendusi, aga see ei ole olnud nii meie kolmes riigis, neid kasutatakse pigem lõimimise osas, aga ESF-i kasutatakse rohkem tööturu integratsiooniks nendes kolmes riigis, aga me nägime, et viimastel aastatel ESF-i rahastatud projektide arv on vähenenud, eriti kuna korraldavad äh, ametivõimud, kes äh, näiteks ESF-i puhul leiavad, et äh, taotlusprotsessid on liiga bürokraatlikud ja kohmakad ja tihtipeale näiteks Austria puhul ei ole äh, taodeldud mingisugust äh, projekti rahastamist ESF-ist äh, praeguse rahastamisperioodi jooksul. Saksamaal on see vähenenud ja ka Rootsis. kui nüüd rääkida ametivõimudest ja vastutavatest isikutest, siis nad tervitavad lihtsustamise äh, projekti kaks tuhat kakskümmend rahastamisperioodi järel. kõrgetasemeline äh, töörühm on teinud ettepanekuid ka selles suunas mis puudutab poliitilist kliimat ja avalikku arvamust, tegemist on väga vastuolulise ja laialt arutatud teemaga kõigis kolmes riigis ning Euroopa arvamusküsitlused näitavad, et immigratsioon on põhiline poliitikateema nendes kolmes riigis. see on vähenev trend, aga siiski väga kõrge arutelu on üldiselt polariseerunud, kuuleme seda meediast, äh, poliitikutelt, immigratsioonivastase parteid on äh, võimu juurde saanud ja populaarsust juurde saanud ka äh, Rootsis ja Rootsi on endiselt riik, kus peaaegu kui on kõige suurem äh, sisserändajate arv äh, SK-, äh, per capita kohta, viiskümmend Euroopa keskmine, kakskümmend Austrias ja Saksamaal veidi kõrgem, aga igal juhul Rootsi on endiselt kõrgete näitajatega ja kohalikud elanikud toetavad pagulasi ja nende lõimimist ning äh, Austrias on suhtumine negatiivsem võrreldes kahe teise riigiga. millised on need äh, väljakutsed äh, seoses integratsioonipoliitikaga kolmes riigis, eelkõige ebakindlus tulevikus, põhiliselt äh, ajutised elamisload, mis kindlasti ei julgusta eh, investeerima keeleõppesse ja väljaõppesse, see on tähelepanuväärne, eriti just Rootsis, kaks, enne kaks tuhat kuusteist väljastati alalisi elamislubasid ja nüüd ainult ajutisi ja mainisin seda juba ja juba on teada antud äh, sellest, et see fenomen, et äh, investeeringud ja motivatsioon äh, oskustesse on vähenemas. samuti on koordineerimises puudujääke kõiges kolmes riigis integratsioonipoliitika on läbiv teema, mis on seotud mitmete valdkondadega ja valitsustasemetega, mis muudab koordineerimise tihtipeale keeruliseks, teenuste pakkumine äh, taotlejate perspektiivist ei äh, leia alati arvessevõtmist, näiteks Saksamaal tööhõiveasutused ei tohi pakkuda keelekursusi, mis oluliselt takistavad nende äh, integratsiooni Rootsis kolm põhiosapoolt ametivõimudest äh, kaardistavad varasemat haridust ja töökogemust iga kord kolmel tasandil, selle asemel, et lähtuda varasematest äh, tulemustest. haridus ja väljaõpe Äh, on vajalikud selleks, et välistada äh, vähem olulisi äh, või lihtsamate tööde pakkumist. tihtipeale põgenikel ei ole ka põhiharidust ja seetõttu on selge vajadus ka kirjaoskuse järele ja selleks, et lähtuda tõenduspõhisest integratsiooni poliitikast on vajalikud äh, usaldusväärsed andmed. ja siin on veel endiselt palju puudujääke. millised on soovitused äh, selleks, et äh, toetust Euroopa Liidu tasandil täiendab, võib-olla oleks vaja Euroopa Liidu rahastamist läbi vaadata halduskoormat on vaja vähendada Euroopa Liidu fondide kasutamisel ja samas ka väike- ja lühiajaliste projektide rahastamine, mida tihtipeale kritiseeritakse kui projekti karusselli, väga palju kogemusi ja teadmisi läheb kaotsi, palju produktiivsem oleks tõhusam lähenemine paika panna ja neid teadmisi laiendada eh, ja sellest lähtuvalt ka vastavaid teenuseid, lisaks vahenditele, mis on suunatud integratsioonile, rääkisime ka juba sellest, et Euroopa Liidu põhiroll on pehmet koordineerimist tugevdada, Euroopa Liit on vastu võtnud äh, Äh, tegevuskava kolmandate riikide kodanike osas äh, juunis kaks tuhat kuusteist ja tihti võib tähele panna ka seda, et kui heade praktikate põhimõtteid jagada, selles osas, mis puudutab takistavate ja hõlbustavate tegurite tuvastamist, on tegemist olulise protsessiga, mida aga alati eh, arvesse ei võeta, eriti mis puudutab ähm, eh, riike, kes, kellel on vähem vahendeid ja kes eh, ei saa kasu lõigata olemasolevatest kogemustest Saragossa indikaatorid äh, lähevad kaugemale olemasolevast süsteemist, see tähendab, et pagulasi ja varjupaiga taotlejaid ei saa eraldi kategooriana kasutada ja seega sellelt lähtuvalt äh, soovitusi teha, mis teistelt õppimise läbi andmete empiiriliste materjali kaudu muudab äh, väga keeruliseks see oli kõik mu poolt, aitäh. Thank you very much for this interest. suur tänu selle väga huvitava uuringu tutvustamise eest. siin ei ole enam väga palju liikmeid, aga kui kellelgi on küsimusi, siis palun, proua Reegner Austriast, palun. Thank you very much. suur tänu suur tänu selle esitluse eest, mõned küsimused. mina, kas saate tuua nendest kolmest riigist äh, ka äh, mõned parimad tavad näiteks, mida soovitaksite meile teistele, äh, mida peaksime põhjalikumalt arvesse võtma? edasi, kas saaksite rääkida koordinatsioonilõhedest, soovitustes mainisite seda, kas see puudutab rohkem äh, pädevusi riigi tasemel, piirkondlikul tasandil, mida te sellega silmas peate? ning siis äh, kolmas küsimus, rohkem toetust oleks vaja pagulast, naisest pagulastele, mida te selle all silmas peate ma kujutan küll ette erinevaid meetmeid, mida siin võiks kasutada, aga hea meelega kuulaksin, kui äh, selgitaksite natukene. Äh, mitme aasta eest äh, oli mul kogemus, töötasin Amnesty Internationalis pagulaste nõustajana ja see oli küll tõesti juba aastate eest. kindlasti on olukord vahepeal muutunud, aga seal sageli kogesin äh, seda, et kui me räägime nõuandmisest, siis enamasti olid need just mehed, kes tulid ja rääk-, ütlesid, et nad räägivad, kõnelevad ka oma naise nimel. seega üks soovitus siis minu poolt, kuigi mu kogemus on aastatest, oleks rääkida otse nendega, keda see puudutab, aga võib-olla saaksite ka seda natukene laiendada, aitäh. aitäh, härra Martin, palun. suur aitäh, ma räägin väga lühidalt. tahtsin tänada seda, äh, seda pika äh, daami, kes meile selle pika ettekande pidas, viie, ta rääkis viisteist, viieteist minuti asemel kolmkümmend viis äh, ja jumala eest olete kannatlik, siin pole praktiliselt mitte kedagi enam saalis saadikutest. Äh, te tundute olevat väga e-, neutraalne poliitiliselt äh, ning äh, ning tundub, et peale Rootsi on asi keeruline suuri raskusi näiteks Saksamaal, mida te ka ütlesite, ilma igasugust eelarvamust, et tänan teid selle eest. jah, teil on sõna. jah yeah., thank you. suur tänu. esmalt äh, pean tõesti vabandama, et kolmkümmend viis minutit kulutasin ning suur tänu ka teie kommentaari eest. ning äh, proua Austriast näited parimatest tavadest ja praktikatest, see on hea küsimus nagu juba mainisin, on endiselt vajaka tõendite põhisest lähenemisest, sellest, mis toimib erinevates kontekstides, erinevates riikides, eriti just Rootsis ja Põhjamaades on pikaajalised kogemused, poliitikad on arendatud on äh, läbi viidud äh, hinnanguid sellest, mis toimib. näiteks äh, kui me räägime toetustest, pagulaste palkamisel ja nii edasi, aga tegelikult on väga keeruline tuua siin parimatest tavadest näiteid, võib-olla parim praktika, üks, mida juba mainisin, keeleõpe, sellega tuleks alustada varakult, niipea kui võimalik, tuleks minna äh, keelekursusele, eriti just kutsealased keelekursused on osutunud äh, väga kasulikuks äh, pagulaste ja rändajate integreerimisel tööturule. ning kui keelekursusi kombineeritakse ka töökogemusega, kas siis äh, praktikakohtadega või või õpipoisikohtadega ettevõtetes. selline lähenemine on paljulubav. Austrias näiteks on leitud, et oluline on välja uurida, mida inimesed teavad, mis on nende oskused, sageli ei ole inimestel ametlikku kvalifikatsiooni, neil on aga töökogemus, seega mm just Austria ametivõimude silmis ka Saksamaal tegelikult ja teistes riikides, on oluline hinnata, mida pagulased teavad ja oskavad. ja oluline on ka mitteformaalset ja informaalset, informaalseid oskusi ja pädevusi hinnata. Austrias on selline oskuste kontroll sisse viidud ja Saksamaa Bundesagentuur samuti on välja töötanud äh, väga põhjaliku vahendi oskuste hindamiseks, mida asutakse nüüd ka katsetama. seega mitmeid selliseid uusi praktikaid katsetatakse praegu ning äh, mõne aja pärast ka hinnatakse. ehk aasta-paari pärast teame paremini, äh, millised on paljulubavamad praktikat. Koordin-, lõhed koordineerimises muidugi pädevused on jagunenud erinevate valitsustasandite vahel, kohalikud omavalitsused, liidumaad, föderaalne tasand, aga ka näiteks äh, Migratsiooniamet, töö, tööhõiveametid ja nii edasi ning äh, lõhed tekivad näiteks siis, kui puudub andmevahetus, infovahetus, sellest see algab. on tehtud ka jõupingutusi ka Austrias nende koordineerimislõhede vähendamiseks ja sulgemiseks. EMS ja Integratsioonifond näiteks teevad praegu koostööd, see on suur samm edasi, aga väga palju on selliseid lõhesid veel vaja sulgeda ning naised ja naisest pagulaste suurem toetamine ja tõepoolest me oleme näinud, et äh, naistel pagulaste seas on kõrgem haridustase kui meestel, aga tööjõumäär on väga madal. Neil on ka vähem töökogemust ning ettepanek, mille tegite, kõnelda otse nende naistega, muidugi see on väga oluline. siin tuleb ületada ka kultuurilisi erinevusi, näiteks Rootsis on väga huvitav see, et et on kasutusele võetud uusi viise, kuidas nende naisteni jõuda ja see oleks praegu. ja, ja, Mr Schulze. härra Schulze. Vielen Dank. Äh, ich muss mich entschuldigen, dass ich. Suur tänu. vabandan, et äh, hiljem liitusin teiega, täna on mitmeid koosolekuid samaaegselt. kuulasin teid ära ja mulle jäi mulje et me elame paralleeluniversumites, mina olen, mina esindan Saksamaad, alates kahe tuhande viieteistkümnendast aastast olen jälginud, kuidas on arenenud olukord minu kodupiirkonnas ning ma näen, et inimesed lahkuvad kodumaalt mitte konflikti eest, vaid teistel põhjustel ja neid inimesi on väga keeruline integreerida kuni kuussada tundi keeleõpet pakutakse nendele inimestele. küsime õpetajatelt, milline on pagulaste motivatsioon, aga vastused on kohutavad, motivatsioon puudub. ja kui me vaatame, mis põhjustel inimesed on oma koduriigist lahkunud, nad soovivad raha teenida, et toetada koduriigis äh, lähedasi ning siin on sõnum selge toetust on tegelikult rohkem, palju rohkem vaja. sõnumid on muidugi kenad, mis siit välja tulevad, kuulasin ka, mida härra Martinil öelda oli, tundub, et asjad toimivad Saksamaal hästi, aga see ei ole tõsi, Saksamaal on samuti väga suuri väljakutseid ja probleeme. inimesed lahkuvad koduriigist mitte seepärast, et neid kiusatakse taga või nad põgenevad konflikti eest, ei, nad lahkuvad teistel põhjustel ja ma mõistan muidugi neid põhjuseid ja kindlasti samas olukorras teeksin ehk sama. seega ma tunnen nendele inimestele kaasa, ma mõistan olukorda, aga olukord äh, pagulaste seas on väga erinev tegelikult sellest, äh, mis äh, siin on esile toodud. Rootsi esindajana on minul samuti kaks küsimust. Need ei ole tegelikult küsimused, pigem kommentaarid seda pilti vaadates tundub, et problemaatiline tasand siin on just Euroopa tasand, Euroopa Liidu tasand. esiteks, väga vähe liikmesriike on võtnud selles küsimuses vastutuse ning teiseks, nendest kolmest liikmesriigist samuti vähesed on kasutanud Euroopa tasandi pakutavaid võimalusi, näiteks hariduse, koolituse toetamisel, samuti erinevate projektide rahastamisel me nägime siin esitluses, et ei olnud just kõrge kasutamiste määr, seega vähemalt kolm liikmesriiki tundub, on teinud äh, seda, mida vaja ja isegi rohkem, aga kuna ei toimi piisavalt hästi Euroopa Liidu tasand, siis ei ole olnud võimalik leida ka poliitilist tuge selleks, et liikuda ühiste huvide, ühiste meetmetega edasi ja need me-, vahendid, mis on paika pandud, fondid, rahastud, siis neid ei ole kasutatud nii, nagu neid ehk oleks võinud selles olukorras kasutada aga võib-olla ma lihtsalt provotseerin siin teid. palun. okei okay,, thank you. Maybe. aitäh. esmalt ehk äh, reageeriksin kohe teie kommentaarile seoses Euroopa Liidu poolse rahastamisega. võib-olla ma olen liiga negatiivne, neid küll kasutatakse, Amifit ehk mitte nii palju, siin on mitmeid erinevaid põhjuseid, konkreetseid põhjuseid selleks. aga sotsiaalfondi vahendeid tõesti kasutatakse aga nende kasutamine väheneb just halduskoormuse tõttu, millele samuti viitasin. aga ütleksin, et ESF on tähtis ka Saksamaal, tean, et Rootsis on, ma olen ametivõimudega seal rääkinud, nad kasutavad äh, neid rahastamisvõimalusi hoolimata halduskoormusest aga võib-olla olin mina hoopis see, kes provotseeris ja kutsus üles fonde paremini haldama. näiteks Saksamaal on ette nähtud äh, kutseõppeks, keeleõppeks äh, ka nõustumisvõrgustikud, mis toimivad väga hästi ja see on ehk äh, veel üks näide parimatest tavadest liikmesriikidest Äh, ka fonde kasutatakse nendes riikides ära, aga ehk saaks seda kuidagi paremini korraldada. härra Sultse, vastuseks teile, võib-olla teie piirkonnas teil on sellised kogemused? Need on väga spetsiifilised kogemused ja tõepoolest ma olen nõus, et olukord on väga keeruline ja miski ei ole ei Saksamaal ega teistes mainitud riikides ideaalne, sellest olukorrast oleme kaugel. aga ka minul on isiklikud kogemused. näiteks olen töötanud ka saatjate alaealistega pagulaste seas ja motivatsioon on tohutu ma ei olegi näinud sellist motivatsiooni lõimimisel mujal, nad soovivad saada paremat haridust, leida tööd. võib-olla on äh, mõlemad maailmad äh, Saksamaal sama reaalsuse osad ja tegelikult ka teistes riikides. väga keeruline on rände puhul öelda, kas tullakse majanduslikel põhjustel või põgenevad inimesed äh, sõja ja tagakiusamise eest. sageli on väga keeruline seda eristada ja hinnata. aga ma ei tea, kas majanduslikel põhjustel saabujad, ma ei ütleks, et nad ei soovi integreeruda. olen teiega nõus selles, et mitmed, näiteks ütlesin, et Saksamaal on kutseõppe, koolitus äh,, kahetine lähenemine, väga keeruline on veenda noori inimesi valima neid võimalusi, kuna see võtab kaks-kolm aastat, nad saavad, nad on ta-, saavad vähem raha kui siis, kui töötavad äh, oskusi mittenõudvatel töökohtadel. aga neil on näiteks vaja saata äh, tagasi koduriiki lähedastele raha, see on väga keeruline olukord, aga kui me vaatame arve, siis me näeme siin edasiminekut. üha enam on selliseid noori, kes võtavad ette kutseõppe, koolituse ja kasutavad neid võimalusi. ning siin on suur roll ka tööandjatel, kes aitavad veenda pagulasi võtma ette seda teed. Thank you very much. suur tänu selle ülevaate eest ja uuringu eest. kindlasti tulevikus kutsume teid veel siia kõnelema, et saada ülevaade sellest, kuidas olukord areneb. kindlasti on positiivseid tulemusi, aga kindlasti ka negatiivseid, seega on väga huvitav näha, kuidas olukord aja jooksul muutub. suur tänu, et täna siia tulite ja meile selle ülevaate andsite olukorrast ning äh, suur tänu, et jätsite meile ka uuringu kokkuvõtte, et saame tutvuda sellega. materjalid leiate saali tagaosast. suur tänu teile ning nüüd võtame ette kaheksanda päevakorrapunkti muud küsimused. muid küsimusi täna ei ole, seega lõpetame koosoleku ja täpselt kell kaks alustame elektroonilist hääletust. palun tulge õigeaegselt kohale, et saaksime hääletust alustada. aitäh. Sur l'ordre du jour, c'est marqué 14h30 päevakord näitab neliteist kolmkümmend. neliteist kolmkümmend, alustame hääletamisega neliteist kolmkümmend, mitte kell kaks, nagu ma ütlesin, neliteist kolmkümmend